teie nimel tervitada äh, Armeenia delegatsiooni, kes on siin äh, Armeenia ja Euroopa Parlamendi koostöö raames, tere tulemast! Äh, tahaksin tervitada eriti härra Farmanjani, kes seda delegatsiooni juhitab ja delegatsioon kohtub peatselt ka välisasjade komisjoniga ja ma loodan, et see koostöö ja need mõttevahetused, mis täna aset leiavad, lubavad meil minna kaugemale ning käsitletakse siis meie siin räägime naiste suguelundite moonutamisest praegu, nii et, et teil on võimalik seda arutelu siin jälgida, tere tulemast, aga nüüd proua Koratsa, annan teile sõna. aitäh. volinik Füüle, mul on väga hea meel, et